Please take your seat. daamid ja härrad, palun võtke istet. I welcome our chief election observation. ma tervitan siin meie valimisvaatlusmissiooni juhti. Joe Lainen. Joe Lainenit. Who is always chief observer when it comes to kingdoms ja tema on meil valimisvaatluste juht alati, kui minnakse kuningriikidesse Marjo, I have to tell you, I met the king. mul tuleb teile öelda, et kohtusin kuninga ja kuningannaga Westfaleni maal nädalavahetusel, kui kuningas sai Westfaleni rahupreemia, kuningas Abdullah siis äh, sai selle Münsteris ning äh, sellega äh, Münsteris lõpetati tuhande kuuesaja neljakümne kaheksandal aastal kolmekümneaastane sõda ja kui vaadata nüüd seda, mis toimub Lähis-Idas, siis see on sarnane sõda, tegemist on sõjaga religioonide vahel. kolmekümnenda aastase sõja vahel võitlesid ju ka protestandid katoliiklaste vastu Äh, ja tegemist oli varisõjaga Pariisi, Viini ja Stockholmi vahel ja nüüd äh, Riadi ja Teherani ning võib-olla isegi Ankara vahel toimub midagi sarnast, äh, ehk siis uskudevaheline sõda. väga palju ei ole muutunud ja see Vestfaali rahu tuhat kuussada nelikümmend kaheksa võiks olla näide, mille me tooksime nendele riikidele seal piirkonnas selle varjusõja pärast Saksamaa kaotas üle poole oma elanikkonnast. pärast kolmekümne aastast sõda vähem kui viiskümmend protsenti elanikest oli ellu jäänud. ja midagi sarnast toimub siis praegu ka Mosulis, Aleppos nii et äh, tegemist on sarnase sõjaga. aitäh! ja selles delegatsioonis olid siis meie kolleegid Poher, Pelder, Mattias. ja veel üks kolleeg kahekümnendal septembril see visiit toimus kuningriigi meelsed lojaalsed jõud said kõige rohkem kohti ja moslemi vennaskond sai kokku vist kuuskümmend, eh, kuusteist häält, kuusteist kohta, vabandust. aga ka naisi valiti, nii et eh, Joe, võib-olla sa võiksid meile ülevaate anda selle kohta ja samamoodi ka Maria Gabriel, kes oli siis delegatsiooni juht. Joe, kas sa tahad alustada? <clears throat> Thank you, Elma, and uh, I was pleased to see that the king suur tänu, Elmar, mul oli väga hea meel, et äh, kuningas ning tema abikaasa said äh, rahuauhinna, sellepärast et äh, just nimelt kuningas on see, kes on Jordaanias reformidele hoo sisse tõuganud, tegemist on väga konfliktses piirkonnas paikneva riigiga ja Jordaania kõige selle keskel on kui rahu ja stabiilsuse saareke. parlamendi enamkohe valimised kahekümnendal septembril on, olid osaks reformiprotsessist, mida toetab Euroopa Liit ja mida toetavad rahvusvahelised organisatsioonid seetõttu oli igati õigustatud ja õige, et ka Euroopa Liit saatis koha peale oma valimisvaatluse delegatsiooni. suurepärane meeskond oli kokku pandud, välisteenistuse liikmed, Euroopa Parlamendi äh, esindajad ja äh, ja kõigepealt vaatasime valimiskampaaniate esimesi, esimesi päevi ja siis äh, vaatasime, kuidas valimiste, valimised kokku võeti ja, ja kokkuvõtteid tehti ja sellest võib lugeda ka meie lõppraportist. Need valimised käsitlesid kaheksateistkümnendat äh, parlamendi alamkoja valimist äh, ja valimisi iseloomustas see, et viidi läbi valimisreform, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta alguses võeti vastu uus äh, saadikute valimise eeskiri ning ka erakondade seadus varasematel valimistel oli tegemist äh, isiklike valimistega, valiti siis isikud, äh, seekord äh, aga no, olid valimisnimekirjad valimistel ja Jordaania kodanikud said siis anda oma hääle. meil valimiskomisjon oli oma ettevalmistusteed teinud hästi ning valimisi hallati eeskujulikult. käisin Kabunis äh, Maria Gabrieliga, siis olid meile delegatsiooni am, amet, projektide vahetuses nii-öelda, tema oli peavaatleja ja kui me võrdleme neid, neid kahte valimisprotsessi, siis Jordaanias olid asjad küll igati eeskujulikud võrreldes selle, nende teiste valimistega. Äh, kandidaate tutvustati õigeaegselt ja ja kogu organisatoorne külg oli äh, igati korras. valimiskampaania oli rahulik. mõningaid rikkumisi oli, aga öö, äh, vähem tähtsaid. kuid äh, tulemust need öö, väikesed kõrvalekalded ei mõjutanud. valimiskampaania on teistsugune kui see, mida meie tunneme. korraldatakse selliseid äh, üritusi telkides, kandidaadid kutsuvad inimesi telkidesse, tavaliselt pakutakse äh, ka suupisteid äh, ning siis üritatakse kogu selle protsessi käigus neid veenda enda poolt hääletama. seekord oli meil passiivne hääletussüsteem, kõik Jordaania kodanikud said hääletada, neil oli õigus hääletada, varem oli olukord teistsugune, oli aktiivne äh, hääletussüsteem, äh, ehk siis tuli kõigepealt ennast hääletajaks äh, või valijaks registreerida ja nüüd oli kaheksakümmend protsenti rohkem häälet-, vali-, valijaid. see mõjutas ka tulemust, kokku kolmkümmend kuus protsenti oli valimisaktiivsus ja kakssada tuhat inimest hääletas rohkem kui kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta valimistel. nii et äh, see muutus oli äh, igati äh, positiivne, kakssada tuhat inimest, kuid valimisaktiivsus kolmkümmend kuus protsenti rahvastikust näitab siiski, et süsteemi ja kodanike vahel on suur lõhe ja äärmiselt kahetsusväärne oli see, et äh, ise äranis noored äh, loobusid valimast. Jordaanias on väga palju noori. kui ma ei eksi, siis seitsekümmend protsenti elanikkonnast on alla kolmekümneaastased ja noored inimesed äh, ei läinud valima, sellepärast et nad suhtusid umbusaldusega kandidaatidesse, nad ei usaldanud, et äh, neid, äh, et nad tõesti teevad oma tööd nagu kord ja kohus ja võitle ainult enda huvide eest. valimiste äh, hulgas oli see, et ükski erakond ei boikoteerinud valimisi, kolmkümmend üheksa osales valimistel ja üksteist ei esitanud kandidaati, kuid toetas protsessi. nii et kõik viiskümmend erakonda olid kaasatud ja protsess oli rahulik Äh, islami äh, tegevusfront, Islamic Action Front äh, ei boikoteerinud seda samuti. ja nagu meie esimees juba mainis, seekord olid valimiskampaanias esindatud jõuliselt ka naised ja ka nimekirjades oli palju naiskandidaate. nagu te teate, naistele on reserveeritud oma eraldi kohad parlamendis ja nii nagu ka vähemustele, viisteist mõlemale ja viis naist said parlamenti ka väljaspool neid naistele reserveeritud kohti, ehk siis saja kolmekümnest parlamendiliikmest kakskümmend on naised. seda küll väga palju ei ole, näitajad on üsnagi kesised endiselt, nii et paranemisruumi on, noored võiksid rohkem osaleda valimistel valijatena ning äh, naiste osakaal võiks olla suurem. valimisi jälgisid mitmed erinevad organisatsioonid äh, peale meie, nagu ma ütlesin, meie meeskond oli väga hea, väga asjatundlik ning äh, kohal oli kolmkümmend tuhat riiklikku vaatlejat Ameerika Ühendriigid toetasid riikliku valimiste jälgimise süsteemi ülesehitamist. erinevad äh, inimesed esitasid kaebusi valimiste vaatlusmissioonidele, mõned kandidaadid isegi pöördusid kohtu poole äh, ja meie jõudsime järeldusele, et koh-, kohtud tegutsesid era-, erapoolik-, pooletult ning äh, õigeaegselt kokkuvõttes võib öelda, et valimised Jordaanias on äh, veel üks sammuke suurema avatuse suunas äh, Jordaanias äh, ning reformiprotsessi toetav sündmus. meil on loomulikult ka oma soovitused. ajakirjandus Äh, iseenesest valimiskampaaniat ei edastanud, nad teatasid küll, et valimised toimuvad, kuid valimiskampaaniasse nad ei sekkunud ja meie äh, siis leidsime, et tegemist on osalise meediavabadusega. Nad karda, kartsid äh, tsensorlust, kartsid, et nad teevad midagi valesti, seetõttu kampaania jäi välja, nii et seal teatav puudujääk siiski on. samuti soovitustest rääkides maapiirkonnad on äh, alaesi-, üleesindatud, äh, linnapiirkonnad alaesindatud. ning äh, kohtade jaotus seega ei vasta päris rahvusvahelistele standarditele ning häälte osakaal ei, ei ei ole proportsionaalselt õige. Ammanil ja teistel suurematel piirkondadel on vähem kohti. selleks et ähm, kandidaadiks saada, äh, on seatud mitmeid piiranguid, tuleb ka maksta selle eest, suurem osa äh, kandidaate äh, kuuluvad erinevatesse hõimkogukondadesse, on ähm, ärimehed või varasemad parlamendiliikmed ja võib-olla sellepärast siis noored inimesed suhtuvadki nii suurte reservatsioonidega valimi, valimisse ning äh, loodet-, loodame siis, et need valimised äh, olid sammukeseks edasi ja reformid äh, jätkuvad. oma lõppraporti esitame järgmisel nädalal ning siis saavad kõik meie liikmed sellega tutvuda. aitäh! suur tänu, lugupeetud esimees, kõigepealt tahaksin tänada meie peavalimisvaatlejat Jo Lainenit suurepärase töö eest, tahaksin teda tänada ka äh, koostöövalmiduse eest koha peal ja meie koostöö oli tõesti suurepärane, suur tänu ka kõikidele teistele Euroopa Parlamendi kolleegidele, tänu kellele see missioon nii hästi õnnestus. minagi alustaksin kõigepealt positiivselt, sest et eks nendele positiivsetele asjadele tuleb eh, ennekõike tähelepanu juhtida ja see kogemus oli eh, valdavalt positiivne. tegemist oli eh, üldiselt läbipaistvate, kaasavate ja usaldusväärsete valimistega me vaatasime kõigepealt kampaaniat, valimiskampaaniat, siis valimisi ennast, kõik toimus rahulikult, välja arvatud mõned üksikud väikesed intsidendid, aga selles kontekstis on kaks väga olulist äh, asjaolu. Äh, valimised toimusid ambitsioonikate reformide protsessi äh, sees ja teiseks riigis valitseb julgeolekuoht oh, minu jaoks oli oluline see, et tegemist oli missiooniga, mis äh, lähtub äh, selle missiooni soovitustest, mis äh, saadeti sama, sinna valimistele kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ja neid soovitusi, mida meie delegatsioon esitas kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, oli täidetud. siis vastu oli võetud äh, Äh, uus valimisseadus, äh, mis peaks tagama äh, erakondade mitmekesise esindatuse ning, aga paraku natukene siiski erakonnad, erakondade esindatus on piiratud ning etnilised, usulised ja poliitilised suhted on siiski kõige aluseks. ja samuti äh, tuleb vaadata, et äh, uues äh, assamblees on selles protsessis meil oma roll mängida. siis nagu Jolainen ütles, valimisringkonnad, ringkondade proportsionaalsusest proportsionaalsuse puudumine äh, on endiselt problemaatiline, äh, maapiirkonnad äh, on üleesindatud, linnapiirkonnad alaesindatud, nagu juba öeldi. juhiksin tähelepanu ka valimiskomisjoni, sõltumatu valimiskomisjoni tööle. me leidsime, et tegemist on tõesti väga hästi kokku pandud valimiskomisjoniga, üldiselt tegutses valimiskomisjon läbipaistvalt, aga samas oma otsuseid Äh, kandidaatide kinnitamise kohta ei esitatud ning ei teatatud, kas kandidaadid lükati tagasi või mitte ja äh, üleüldiselt äh, oli tegemist väga suure saavutusega, ka infosüsteem oli eeskujulik ja see oli väga positiivne. juhiksin tähelepanu ka meediale ja pressivabadusele tõesti äh, kardeti äh, tsensorlust, igasugust debatti ei saanud äh, meedia edendada. see aga lihtsustaks valijatele valiku langetamist. ja veel kaks kategooriat, millest tahaksin rääkida, on naised ja noored. naiste küsimuses on päris palju tööd veel ära teha valimistel osales märkimisväärne arv naisi aga tööd on jäänud teha selleks, et äh, me saaks, et, et saaks lahti sellest ainult kvoodipõhisest lähe, lähenemisest naistele. ja mis puudutab noori, siis ka noorte vallas on jäänud nii paljugi ära teha, et ka noored äh, oleksid tulevikus motiveeritud äh, valima. ja tõesti, kui me käisime valimisjaoskondades, siis praktiliselt üldse ei näinud me noori. ja äh, ka meie äh, abilised, äh, meie delegatsiooni abilised ise ütlesid, et nemad ei äh, kavatse valida ega taha seda teha ühesõnaga äh, noored, kes teavad, kuidas nad tahaksid, et nende riik peaks arenema, peaksid siiski olema esindatud meie arvates. Need on siis äh, minu kommentaarid ja lõpetuseks juhiksin tähelepanu sellele, et meil kui eurooplastel on äh, igati mõistlik jätkata reformide toetamist tehniliselt, poliitiliselt mitte ainult valimistega seoses, vaid üldisemalt poliitiline tahe demokraatiale üleminekuks on olemas ja mitmeid olulisi samme on juba tehtud. valimised oli üks näide sellest ning ma arvan, et koostöö kaudu, ühistegevuse kaudu jõuavad asjad äh, kaugele ning äh, igal juhul praegu liigub kõik õiges suunas, aitäh! Äh, suur tänu, lugupeetud esimees, suur tänu ka kallitele kolleegidele äh,, Äh, nende sõnavõttude ja ettekannete eest. kui lubate, siis mul on kaks küsimust. kõigepealt, äh, mis puudutab naiste osalust. mäletan, et äh, eelmistel valimistel, kui olin valimisvaatleja parlamendi nimel, siis naisi kutsuti valima eraldi reserveeritud ametikohtadele ning naiste osalus üldiselt äh, valijate seas oli suur. kas äh, nii äh, oli, oli ka seekord? ja siis Jo Lainen ütles, et ajakirjanduskampaanias ei osalenud. mind huvitab, kas siiski infot valimiste kohta ikka edastati neutraalsel moel valimiste kohta ma mäletan, et eelmine kord, kui toimus pressikonverents, siis David Martin oli meie peavaatleja ja mina ise olin delegatsiooni juht ja meid üllatas see, et ajakirjanikud, kes pressikonverentsile tulid, ei esitanud ühtegi küsimust see oli esimene ja ainus pressikonverents, kus mina olen osalenud, kus ei ole esitatud mitte ühtegi küsimust ja äh, me ei tulnud ju sinna selleks kohale, et lihtsalt esitada oma ettekanne, vaid äh, ka lihtsalt reageerida ja küsimusi, kas teil oli, äh, kas teile esitati küsimusi? kas äh, rahvas on tõesti informeeritud, äh, mitte ainult äh, erakondade poolt, aga üleüldiselt, et valimised toimuvad sel kuupäeval ja on sellised ja sellised erinevad kandidaadid ja, ja kas valikuid ka tutvustatakse? aitäh, see oli ikkagi parem kui siis, kui meie delegatsioon poolteist aastat tagasi käis Mehhikos. nimelt et äh, ajakirjanikud olid kohal ja ei esitanud küsimusi, aga kui me olime Mehhikos, siis meil olid küll inimesed, kes esitasid küsimusi, aga need olid tegelikult äh, parlamendi ametnikud, kes siis nii-öelda ümber korraldati ajakirjanikest, kuna ei soovitud ajakirjanikke kohale kutsuda, nii et see tegelikult oli ka minu välispoliitiku karjääri äh, tipphetkeks, kus ma nägin, kui suured multitalendid seal kohal olid. on veel palju küsimusi selle kohta. Mehhikos ju valitsusparteid nimetatakse ka ju alaliseks institutsionaalseks revolutsiooniks. nii, edasi siis. aa, vastused siiski enne veel ju. jah, kolleeg Breda valimisvaatlusmissiooni alguses oli olukord täpselt selline, nagu teie kirjeldasite. E, ajakirjanikud küsimusi ei esitanud, mitte ühtegi. pärast valimisi pressikonverentsil olid pigem äh, kohal välismeedia esindajad ja nemad esitasid ka küsimusi, kuid mitte palju. nii et on näha, et tõesti ähm, meedia enesetsensuur toimib ja meediavabadus, nii nagu meie seda tunneme, seal ei kehti. see on pigem piiratud ja tõesti, naiste jaoks on eraldi valimiskabiinid, nad on meestest eraldatud sellegipoolest äh, ühe koma viiest äh, miljonist äh, kodanikust, kes valimas käisid, nelikümmend kaheksa protsenti olid naised ja viiskümmend kaks protsenti mehed. nii et naised käisid valimas ja siis nende jaoks eraldatud kabiinides andsid oma hääle. sõltumatu valimiskomisjon tegi tõesti väga palju ära selleks, et inimesi informeerida. kuid äh, meedia oleks pidanud rohkem rääkima valimiskampaaniast, tõesti tegemist oli ka puudusega, mille me välja tõime. olen nõus Maria Gabrieliga Euroopa Liit peaks toetama reformiprotsessi ka edaspidi Jordaanias, tegemist on väga tähtsa riigiga, tagamaks rahu ja stabiilsust sealses piirkonnas. ma Twitteris säutsusin, et Jordaanias on kümme korda rohkem põgenikke ühe inimese kohta kui Saksamaal ja sada korda vähem äh, ollakse selle pärast pahased ja just sellepärast ka kuningas sai rahupreemia, sest tegemist on riigiga, mis on tõesti väga palju pagulasi vastu võtnud ja suurem osa riigieelarvest läheb just konfliktide lahendamisse. kuid sellegipoolest valimiskampaanias see küsimus peaaegu üldse mingit rolli ei mänginud, nii et me peaksime Jordaaniast ainult eeskuju võtma. aitäh! kallid kolleegid, kohe varsti alustame Arengukomisjonist, proua McEvan on juba teel siia